arvamused äh, avaldatakse järgmises äh, protokollis, äh, parlamendil on kolm kuud aega oma seisukoht välja öelda ja aeg hakkab jooksma homsest kuupäevast, kolmekümnendast jaanuarist. nüüd on uued nimetamised Ehm, härra Kansian ehm, Araabia poolsaare delegatsiooni asendab Alfredo Antoniotsit, härra Antoniotsi läheb Euroopa Liidu Horvaatia parlamentaarsesse komisjoni, asendab härra Kansiani ja äh, härra Kotsulino nimetatakse sotsiaaldemokraatide poolt äh, eelarvekomisjoni, äh, kas keegi on vastu, härra Kelly, ei seega on need ametisse nimetamised kinnitatud. tänase istungi prot-.